rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga stabiliseerida Kesk-Aafrika Vabariik ning toetada sealt sealseid poliitilisi protsesse. suur tänu, volinik Reding. sellega on debatt lõppenud, kuus resolutsiooni ettepanekut on tehtud ning pärast sõnavõtte hääletame nende üle. järgmine päevakorrapunkt on olukord Bahrainis ning kõigepealt resolutsiooni autor saab sõna härra Repo alustab. <clears throat> arvoisa puhemies, ihmis-. austatud härra president, inimõiguste olukord Bahrainis on äh, väga oluliselt halvenenud äh, viimasel ajal äh, demonstrandid, kes on võidelnud demokraatia eest, neid on äh, vägivaldselt alla surutud, samuti räägitakse inimeste vahistamisest ja vahistatute piinum-, piinamisest. ka need inimesed, äh, kes kritiseerivad oma valitsust äh, kas tänavatel või sotsiaalmeedias, peaksid saama võimaluse oma arvamuse välja öelda. Bahrain tahab viia läbi ausat dialoogi omas ühiskonnas ning Araabia kevadest alates on olnud laine demokraatlikeks protestideks ning kindlasti peame välisteenistusele koputama südametunnistusele, et topeltmoraali ei tohiks olla. Euroopa Liidu välispoliitika peab olema ühesugune kõigi suunas, hästi toimiv ühiskond tähendab ausat dialoogi ning interaktsiooni otsuse langetajate ning kodanike vahel me tahame tuletada meelde Bahrainile, et me ei rää-, ei äh, impordi siin revolutsiooni, vägivald aga näitab, et äh, asju ei taheta arutada nii, nagu seda peaks. suur tänu, härra Rebo. Äh, kaheks minutiks härra Tannok, palun. härra president, kahtlust ei ole selles, et see, mis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Bahrainis aset leidis, oli tõesti murettekitav vahel äh, reageeris politsei ebaprofessionaalselt, inimesed, kes äh, oma arvamust avaldasid, äh, tapeti. Te-, kurjategijad tuleb kohtu ette tuua, aga sellegipoolest mitte midagi ei ole ju riigis muutunud, alates sellest ajast, kui jaanuaris käesoleval aastal võtsime me resolutsiooni täpselt samal teemal vastu. ma olen nõus Bahraini valitsuse murega, et meid võidakse näha kui Bahraini toetajaid, samal ajal kui eh, teised piirkonna riigid eh, on olnud eh, inimõigustega veel rohkem kimpus ja me ei ole mitte midagi selles suhtes teinud. näiteks Araabia kevadest ei ole Saraab, Saudi Araabia liikunud demokraatiale lähemale sammugi, aga meie ei ole neid kritiseerinud Bahrainis on toimunud äh, sellegipoolest äh, kuninga ja kodanike vahel dialoog, äh, on vastu võetud põhiseaduse sarnane kood ning ka ombudsmani valimised on toimunud. me teame, et poliitvangid tuleks vabastada, et inimestel peaks olema võimu, võimalus oma mõtteid ja väljend, väljendust vabastada, aga need on demokraatliku valitsuse nurgakivid. Bahraini inimesed teavad seda isegi ning nad tahavad oma ühiskonda parandada Äh, Bahraini loodud Araabia inimõiguste koha, kohus näitab seda, et äh, Bahraini inimesed ise äh, omavad arenguvõtit iseenda kätes. ma julgustan kõiki kolleege selle riigiga konstruktiivselt suhtlema ning dialoogi vaimus seda tegema. kui me lihtsalt näitame siin näpuga kõrvalt, siis me jääme sellest debatist välja ja mitte kedagi tegelikult lõppkokkuvõttes ei aita. aitäh! suur tänu, härra Tanak ja nüüd kaks minutit, proua Veržea, palun. kui me loeme resolutsiooni ettepanekut, siis ähm, see, seekord see ei ole eriti tagasihoidlik. muidugi Bahraini olukord on murettekitav, muidugi äh, reformid tuleb ellu viia, see, see on kõige vähem, mida me saame nõuda. augustikuust alates on aga olukord halvenenud Äh, reformid äh, äh, ei liigu üldse nii, nagu lubati. Ah, järjest rohkem on tugevdatud repressiivorganeid, midagi ei toimi, Bahreini tuhanded kodanikud on tänavatele tulnud, nõudnud õiglust, õiguspärasust, aga tegelikult on hoopis äh, äh, repressioone õigustatud. mõelge Süüriale, kes regiooni tunneb, siis see mõistab, et järjest rohkem soovib praegune võimul olev režiim oma võimu kindlustada. Äh, Saudi Araabia sunniidi riigid toetavad sealset võimu ja pole kahtlust, et äh, peaminister Bahrainis on äh, olnud juba äh, ametis nelikümmend aastat, aga ei kavatsegi sealt lahkuda. see on uus faas Bahraini arengus. Ähm, selles maailma regi-, piirkonnas peab Euroopa Liit ja maailma üldsus näitama julgust, võtma vastutuse, ei tohi ära unustada Araabia kevade sündmused. Euroopa Liit ei ole vastanud regiooni rahvaste ootustele, tuleb vastata sealse rahva püüdlustele demokraatia poole. Bahreini kodanikke ei saa lubada jätkuvalt hukata ehm, ilma kuulda võtmata neid vabaühendusi, keda järjest maha surutakse ja keelatakse sellest regioonist. Euroopa Liit pole vastavalt oma ülesannete kõrgusel toiminud ja äh, president katkestab kõneleja ja ütleb talle tän-, suur tänu. järgmiseks kolleeg Lissek, üks minut. suur aitäh. jah, president, volinik, Bahrein on väga väike riik, kuid tähtis riik regioonis Bahrein ei ole meie mõistes täiesti demokraatlik riik, kuid ta on teinud mm, samme selleks, et kohtusüsteemi reformida, et inimõigusi tagada ja e, selles mõttes on mitmeid institutsioone loodud, me peame ju ka kiitma Bahreini oma resolutsioonis, aga selge on see, et oma partneritega peame me olema ausad ja otsekohesed. Bahrainis on veel küll asju, mida tuleb hukka mõista, repressioonid, hukkamised, sihipärane tegevus opositsiooni vastu, piinamine, see tuleb hukka mõista. tahan eh, praegu tänada teiste fraktsioonide esindajad konstruktiivse koostöö eest resolutsiooni koostamisel. meie arvates Äh, on saavutatud tasakaalustatud tekst. tänan. suur aitäh, härra Liisek. proua Harkin, poolteist minutit. suur aitäh, president, see resolutsioon äh, mõistab hukka olukorra Bahrais, kus inimõiguste aktiviste kiusatakse taga süstemaatiliselt äh, ja seetõttu tahaksin küsida, kas süümevangide, äh, arstide, ajakirjanike, aktivistide ja inimõiguslaste tingimusteta vabastamine on palju nõuda. tahaksin kahest vangist rääkida, Nabil Hadžavist ja Abdul Habi Al-Khawajast. ma kohtusin temaga, kui ta oli veel vanglas kolleeg Tanak küsis, kas tõesti on vaja resolutsiooni Bahraini kohta. mina tahaksin äh, äh, tõstatada küsimuse sees gaasi kasutamisest. ma olen saanud äh, aruande, mis näitas, et umbes viiskümmend inimest on selle tõttu surma saanud, see tähendab seda, et gaasi kasutatakse relvana, selle tulem, tulemuseks on kodanike surm, see tähendab seda, et ei toimita vastavalt äh, keemiarelva keelustamise kokkulepetele. see on praegu tähelepanu all Süürias, kuid Bahraini puhul on see tähelepanu alt välja jäänud. minu arvates tuleb saata relvainspektorid keemiarelvi kontrollima ka Bahraini. tänan. suur aitäh. järgmiseks anname sõna fraktsioonide esindajalt härra Postel, palun. Äh, härra president, Bahreini kuningriik on tegelikult põletav punkt kogu Araabia maailmas äh, äh, su-, sunniitide ja šiitide vaheline konflikt, Iraan ja Saudi Araabia, kes sinna vahele susivad, samuti konfliktid natsionalistide ja islamistide vahel ning geostrateegilised majandushuvid põrkuvad selles punktis ning kõikidel nendel põhjustel oleme huvitatud ka stabiilsusest selles piirkonnas. aga stabiilsus saab sündida ainult inimõiguste toel ning seetõttu oleme tänu väärt äh, reformipoliitikale, mida kuningas kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta algusest on läbi viinud. me tervitame inimõiguste ministri äh, olemasolu ning äh, ombudsmani ametikohta ja kõike muud, aga me peaksime sellegipoolest äh, fakte vaatama ja sõnadele peavad järgnema teod, sellepärast on see resolutsioon ka õigustatud, aga õige on ka see, et see on veidike vähesõnalisem, et äh, ta räägib millest, mida, mis on hästi tehtud, aga tahab ka edasisi arenguid näha. suur tänu, järgnevalt palun proua Keringen-Töödenberger. suur tänu, härra president. jällegi räägime me Bahraini probleemidest äh, meie kojas. Äh, ametivõimud on täiesti ignoreerinud inimeste soovi, kes tahavad demokraatlikku riiki, äh, vägivaldselt on reageeritud rahumeelsetele protestidele ning rünnatakse nii täiskasvanuid kui lapsi, samal ajal inimõiguste kaitsjaid kiusatakse taga neljateistkümnendal augustil pidi aset leidma rahumeelne protsess ning just enne seda kuningas võttis vastu uue reeglistiku, eh, pannes suukorvi pähe sotsiaalmeediale ning eh, keelates ära kõik eh, protestid pealinnas. protestijad vahistatakse ning inimesed kaotavad kodakondsuse lausa seetõttu peame me kutsuma Bahraini ametivõime üles vabada, vabastada poliitvangid, blogerid, inimõiguste kaitsjad ning kõik need inimesed, kes on rahumeelseid proteste ellu viinud. samuti peavad ametivõimud võtma tõsiselt ÜRO Inimõiguste Nõukogu soovitusi ning jätkuma demograaf, demokraatlikke reforme ja austama põhivabadusi, aitäh! suur tänu ja järgnevalt palun pooleteiseks minutiks proua Šaage suur tänu, härra president ja volinik. jällegi peame me rääkima inimõiguste olukorrast Bahrainis ning kõigile nendele, miks küsi-, kes küsivad, miks, vaatame palun Saudi Araabia inimõiguste tausta. Saudi Araabia tegelikult Äh, aitab isegi Bahraini valitsust mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, äh, tuues tankid tänavale. selle asemel, et äh, vabastada poliitvangid või otsida dialoogi, on nüüd kuningas keelanud ära rahumeelse kogunemise õiguse pealinnas tervikuna ning me peaksime kindlasti tuletama endale meelde, et mitte kõik valitsuse tegevus ei ole terroristide vastu noorsoovanglad ja kinnipidamiskeskused on olemas, aga seal ei tohiks mitte mingisugusel tingimusel olema, ei tohiks olla piinamist. Bahraini sõltumatu uurimiskomisjoni ellukutsumine on äh, juba ammu äh, oleks vajalik olnud, äh, poliitvangid tuleb vabastada, alustades nendest, kellel on Euroopa Liidu kodakondsus. oluline on see, et et äh, valitsuse ametnikud äh, hüppaksid oma varjust üle ning tuleksid kokku dialoogi meelsuses riigi tuleviku nimel. Äh, meedia peab olema vaba, see ei ole praegu nii ning on väga pettumust tekitav, et julma, ebainimliku, alavääristava kohtlemise kaaristamise eriraportoril ei ole ÜRO poolt luba antud riigis tegutseda. Euroopa Liidu tehnoloogiaid tuleks kasutada selleks, et inimõiguslasi toetada Eh, tugevat eh, panust on vaja Euroopa Liidu poolt eh, mitte ainult USA seda ei saa teha ning ma arvan, et ka meie koda peaks toetama demokraatlikke liikumisi Bahrainis, sest muidu kaotaks, kasutatakse seda lihtsalt proksisõja kohana. aitäh! suur tänu, proua Šaake ja nüüd üheks minutiks härra Piilan, palun! bahrain jest kolejnym krajem bliskiego wschodu gdzie demokratyczne manifestacje spotkały się z gwałtowną reakcją władz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 liczę na konstruktywne działania władz oraz aktywność ze strony unii europejskiej. suur tänu härra Bilan ning nüüd üheks minutiks on sõna härra Mööf. suur aitäh, härra president, nii nagu miljonid teisedki kõikjal maailmas kannatasid Bahraini demokraatia kaitset. inimesed tulid tänavale selleks, et nõuda demokraatlikke vabadusi, et nõuda paremaid elamistingimusi, kuid neid võeti vastu väga brutaalselt Bahraini riigi võimud ja Saudi armee reageerisid brutaalselt, olukord on viimasel ajal hullemaks läinud, eriti meditsiinitöötajate ja riigisektori töötajate vastu. mitu tuhat, mitu tuhat riigitöötajat on vallandatud lihtsalt selle eest, e, et nad osalesid demokraatia nõudmistel, samuti on meditsiinitöötajaid vallandatud lihtsalt selle eest, et nad ravisid neid, kes kokkupõrgetes kannatada said. paljud arstid on vanglas ja isegi need, kes on vanglast välja lastud, ei saa tagasi oma töökohtasid ega neile ei lubata ka alustada erapraksisega. kõik poliitilised vangid Bahrainis tuleb otsekohe vabastada, kõik töötajad, kes on lihtsalt oma õiguste, õigusi järginud tuleb tööle tagasi võtta. kas ma tohiksin küsida teie käest, kas ei ole siin tegu täiesti jõhkra silmakirja, silmakirjalikkusega, et, et mitmed riigid on suhetes selle riigiga sellest piirkonnast. suur aitäh, suur aitäh, härra Murphy nüüd härra Obermeier poolteist minutit. suur tänu, härra president, ka Bahrainis äh, muutus kevad sügiseks ja demokraatia asemel ja inimõiguste tagamise asemel äh, näeme me nüüd nende allasurumist. Bahrain on kahjuks äh, Lähis-Ida riikides väga tavaline näide, sellepärast et riikide juhtide hirm võimukaotuse ees on suurem kui kahekümne esimese sajandi edusammud ning äh, lisaks äh, tuleb siia juurde veel lääne hirm, sellepärast et äh, need riigid on väga oluliseks majanduspartneriks lääneriikidele ning me oleme liiga kaua pealt vaadanud, kuidas inimõigusi rikutakse. aga samas ei taheta oma poliitmajanduslikke teid muuta. me näeme ka seda, et inimõiguste äh, rikkumine võib olla ostetav ja müüdav ning meenutagem siin Kofi Annani väljaütlemist, mis oli väga tabav. nimelt inimõiguste rikkumine täna tähendab tapatalguid homme. inimõiguste küsimust tuleb võtta tõsiselt, kui neid ei täideta, siis peavad jätkuma, järgnema sanktsioonid, näiteks relvastusembargod, kurjategijate karistamine ning majandusabi tuleb ära võtta nii et selle asemel, et lihtsalt siin sõnamulinaga jätkata, tuleb öelda asjad selgelt välja ja näidata neid ka tegudes, aitäh! suur tänu, härra Obermeier, nii palju siis fraktsioonide nimel kõnelejatest ja nüüd edasised kõnelejad, kõigepealt proua Korhola. arvoisa puhemees, ei ole helpoa olla sekä härra president, ei ole lihtne Iraani Ühendriikide ja Saudi Araabia mõju all tegutseda ning seetõttu mul on hea meel, et Euroopa Liit on Bahraini suhtes pisut leebem. ka Bahraini valitsusel on väga raske, neil on väga raske takistada rahutuste tekkimist, mitte et olukord mulle mulet, muret ei teeks, loomulikult tuleb valitsusepoolne valitsusepoolne sobimatu reaktsioon hukka mõista loomulikult inimestel on tarvis diplomaatilisi esindajaid ning Euroop, Euroopa Liit võiks tagasi pöörduda Bahraini nende toetamise juurde, sellepärast et me oleme kõik mured, mures sellepärast, kuidas sealseid demonstrante koheldi. samuti on küsitav see, kas need, kes väidetavalt kuningat solvasid, kuidas neid lõppkokkuvõttes koheldi? ma arvan, et kõik Araabia riigid peaksid leidma võimaluse läbirääkimistest, nii et lõpuks jõutaks rahulikele lahendustele. suur aitäh, proua Korhola ja härra Van Orden. suur aitäh, härra president, ütleb härra Ko-, Van Orden. Bahrain on suhteliselt pikaajalise ajalooga riik, see on väga olulise tähtsusega kohas Pärsia lahes, see on olulise tähtsusega riik Ühendriikide jaoks, Saudi Araabia jaoks ja kõik need faktid teevad Bahrainist just täpselt selle riigi, mille olukorda soovivad nii mõnedki mängijad destabiliseerida. praegusel hetkel me näeme, missugune olukord seal on. loomulikult me toetame loomulikult me toetame iseseisvust, sõltumatut ajakirjandust ja nii edasi ning rahvusvahe-, rahvusvaheliste organisatsioonide kohalolek on igati tervitatud, aga lisaks täiesti õiguspärastele demonstratsioonidele on Bahrainis toimunud ka terrorirünnakuid. me oleme kõik kuulnud lugusid terrorismiaktidest Bahrainis ning ka Bahraini enda huvides peaksime me kõigepealt selgeks tegema, missugune on olukord. me peame hukka mõistma terrorismi ja vägivalla ja osalema konstruktiivselt Bahraini olukorra muutmises. suur aitäh, suur aitäh, härra Van Orden ja nüüd härra Kelly, avatud mikrofon. Eh, suur tänu, härra president. tõtt öelda pole Bahrain pooltki nii halb kui need teised riigid, millest me just äsja kõnelesime me peame siiski tunnistama, et teatud edasiminek on Bahrainis toimunud, eriti äh, kui me vaatleme seda, et ametisse on määratud politseiombudsman. Äh, tuleb tunnistada ka, et äh, naisi austatakse selles riigis, see ei ole väga tavaline regioonis ja samas ei tohi silma kinni pigistada ka nõrkustes, vigades, me peame Bahreinile survet avaldama eriti oluline minu arvates sõnavabadus, meediavabadus on iga riigi puhul tähtis, sotsiaalmeediavabadus on oluline ja see küsimus, kuidas poliitilisi vange taga kiusatakse, on ka pakiline. suur tänu, proua Gretu! aitäh! ma olen mures Manama ametivõimude pärast, eriti sellepärast, et ähm, kodanike meeleavaldusi on ähm, maha surutud, kodanikud ei ole saanud oma arvamust vabalt avaldada, neid on tagasi kius-, taga kiusatud, kodanikke on vangistatud, riigis on poliitvangid, süümevangid ja me peame reageerima sellele äh, kõigest sellest on rääkinud ka ÜRO eriraportöör piis-, piinamis- ja inimõiguste küsimustest. tähtis on õiglase kohtusüsteemi toimimine, araabia äh, rahvaste inimõiguste kohtu algatus on väga hea ja Euroopa Liit peab seda toetama, tänan suur tänu, proua Gretu ja nüüd palun härra Paška. suur tänu, härra president, proua volinik, ma olen eelkõnelejatega nõus, et meie nõudmiste sõnastamine Bahrainile peab olema konstruktiivsem. meie kogemus näitab seda, et mitte ainult nõudmisi muutuste järele ei tule kuulda võtta vaid äh, tegelikult erinevaid osapooli tuleb äh, ka tundma õppida. ükskõik, kas me räägime islamistidest või siis demokraatlikest äh, jõududest Bahrainis. Bahrainis on võimalik valitsusega dialoogi läbi viia, sealhulgas kuningaga. Need meetmed, mis on võetud selleks, et parandada naiste olukorda riigis, või ombudsmani äh, ametikoht näitavad tegelikult seda, et Bahrainis on võimalik edasiminek, aga sellegipoolest on vaja ikkagi nõuda rohkemat äh, vaba meediat, äh, poliitvangide vabastamist. kas siin on rohkem algatusjõudu ja võimalust olemas? suur tänu, härra Paška ning proua Essaia lõpetuseks, palun. mees bahrainin tilanne on pitkälti seurausta. suur tänu härra president olukord bahrainis on tegelikult äh, praegu araabia kevade mm, järelm ning äh, valitsuse püüd opositsioonilisi jõude kontrollida on piiranud inimeste kodanike õigusi põhiõigusi ning äh, opositsiooni hääled tahetakse maha vaigistada terrorism ja selle vastu võitlemine ei pea olema argumendiks selleks et vägivallategusid kinni katta, vägivaldurid tuleb tuua kohtu ette ning inimeste tagakiusamine, poliitvangide kinnihoidmine ei ole õigustatud mitte mingil juhul. Äh, nagu öeldud, siis on piirkonnas riiki, mil, riike, mille inimõiguste olukord on veelgi hullem ning meie tahame tuua kaasa äh, uuendusi selles riigis, äh, olukord on juba paranenud mitte kõik poliitilised jõud aga ei tahtnud seda väga tasakaalustatud raportit meie majas heaks kiita. suur tänu, proua Saia, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ning äh, lõppkokkuvõttes saab sõna proua Reding. president. president. tahan juba alguses rõhutada seda, et Bahreini olukord on murettekitav ja asepresident Ashton palus, et ma seda kordaksin siin olen jälginud Bahraini olukorda alates sellest, eh, kui kahe tuhande üheteistkümnendal aastal puhkesid rahutused ning on pidanud eh, dialoogi Bahraini ametivõimudega, kaasa arvatud kodanikuorganisatsioonide eh, esindajad ja kohtunud ka Bahraini kuningaga. oluline on pikaajalise rahu saavutamine, rahvusliku leppe saavutamine Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja Stavros Lambrinidis äh, ähm, tegi äh, visiidi regiooni ja Bahraini enne, kui asepresident külastas regiooni ning ähm, härra Lambrinidis kohtus ka poliitvangidega ähm, vabakonna esindajatega ning kordas samuti, et lepitusprotsess vajab mõõdukust ning usalduse loomise tahet kõikide osapoolte poolt, kaasa arvatud need, keda on rahu, rahuliku, rahumeelse poliitilise tegevuse eest vangistatud. Bahraini ühiskond on sügavalt polariseerunud Bahraini olukord on jätkuvalt tähelepanu all ning äh, rahvuslik lepitusprotsess ei ole veel läbi viidud, see peab edenema ning tahaksin rõhutada, et äh, me peame nõudma, et kõik uued õigusaktid, mis vastu võetakse, seal peavad rahvusvahelise õiguse standarditele vastama. Neid tuleb ka praktikas austada ja me oleme sellest rääkinud ka oma partneritele Bahreinis me kardame, et uued repressiivmeetmed äh, võivad vägivalda ja konflikte äh, uuesti lõkkele puhuda. Äh, nii nagu teisedki, teised diplomaatilised missioonid, jätkame me olukorra seiret ja õhutame Bahraini ametivõime looma sõltumatu või järgima sõltumatu uurimiskomisjoni soovitusi. Euroopa Liit kavatseb selleks ka tuge anda Bahreinile, sest me oleme täiesti veendunud, et vastastikuse usalduse jaluleseadmine on jätkusuutliku reformiprotsessi seisukohalt äärmiselt oluline. seetõttu hindame me väga, et poli-, seda, et politseiombudsmani amet on loodud. me jätkame Ehm, koostööd Bahreini ametivõimudega, et karistamatusega võidelda. politsei ombudsman peab tagama ka selle, et prokuratuur sõltumatult tegutseks ja politsei sõltumatult tegutseks ning täidaks oma ülesandeid. ÜRO Inimõiguste Nõukogu avaldas kümnendal septembril ähm, oma resolutsiooni, mida kõik liikmesriigid toetasid ja eh, eh, tahaksin ka tänada Euroopa Parlamendi Araabia riikidega eh, sõlmitud lepingute ja, ja sõprussidemete delegatsiooni visiidi eest käesoleval aastal regiooni. tänan suur tänu, volinik Reding. sellega on meie arutelu lõppenud, kuus resolutsiooni eelnõud äh, on kokku pandud ja nüüd hakkab, äh, järgneb hääletus. kõigepealt tahaksin ma teile aga öelda, kodukorraline küsimus, kust kohast see tuleb, küsib